Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. El Salvador, naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest. kõigepealt saavad sõna resolutsioonide esitajad, kõigepealt härra Juurek. üks minut, palun, härra Juurek. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, Salwador jest wolnym, demokratycznym państwem aitäh, president, lugupeetud kolleegid, El Salvador on vaba demokraatlik liik, mis võitleb elu eest ja tegemist on demokraatliku vaba riigiga, seda on näiteks Freedom House ja Economist öelnud ning riik soovib võidelda sündimata elude eest ja sellepärast teda rünnatakse. ja me peame tõesti võitlema nende vastu, kes ei kaitse elusid. me peame nüüd mõtlema selle peale, kuidas oleks praktiliselt ja tehniliselt võimalik neid elusid kaitsta. muidugi tuleb rääkida ka tingimustest. Iirimaa, Malta, Poola, neil on väga erinevad meetmed võetud äh, sündimata elu kaitseks ja ka El Salvador on seda teinud. tegemist on õigusega, mida tuleb tugevdada, aga meie Poolas soovime seaduseid muuta selleks, et äh, äh, Poola oleks turvaline riik nende jaoks, kes või võitlevad elu eest ja mis puudutab El Salvadori, siis me peaksime lõpetama selle riigi ründamise, sellepärast et nende ainus süü on see, et nad võitlevad sündimata elude eest. suur tänu, ma, Molly Scott Cato. mikrofon, please. Oh, but I didn't. In September, I visited Ilopango prison in El Salvador during a Eurolat visit to that country. me käisime septembrikuus El Salvadoris ja see, mida me nägime, oli täiesti šokeeriv. naised olid heidetud vangi, nende äh, elu oli rikutud sellepärast, et äh, nad olid kas aborti teinud, nende laps oli sündinud surnult äh, ähm, ja nii edasi ja tõesti, äh, tihti on tegemist ka tahtmata rasedustega, sellepärast et naisi on vägistatud. kaheksakümne kaheksandast aastast on abort täiesti keelatud, isegi siis, kui äh, rasedus tekitab ohtu naisele või äh, loode ei ole eluvõimeline. Äh, viimastel aastatel on väga paljud naised surnud sellepärast, äh, et tehti aborti ebaturvalistes tingimustes. me teame, et El Salvador soovib olukorda parandada ja me tunnustame nende Euroopa diplomaatide tööd, kes on seal teinud äh, naisi kaitstest. siin on Evelyn Beatriz Hernandez Cruz ja Theodora del Carmen Vasquez, kes tuleks lasta vabaks ja samuti tuleb muuta seadusi. kiitokset, eh, Molly Scott Cato. suur tänu, Molly Scott Cato. järgmisena saab sõna Miguel Urban Crespo. Eh, aitäh, president siin me räägime Evelin äh, Hernandesi ja Theodora del Vaskesi eludest, nad on heidetud vangi sellepärast, et neil oli kas noorisünnitus või nad on teinud aborti. me nõuame, et äh, need inimesed vabastatakse, äh, täpselt samamoodi tuleb muuta seadusi kõikides nendes maailma riikides, kus abort on kas keelatud või ta ainult teatud väga piiratud tingimustel võimalik reprodi-, reproduktiivne tervis, seksuaaltervis on tähtsad, äh, nende õigusi rikutakse, nende väärikust äh, Nende väärikusest ei peeta kinni ja tõesti, meil ei ole võimalik rääkida naiste õigustest, kui naised ei saa ise oma äh, keha üle otsustada ning me kutsume liikmesriike üles et nad võitleksid äh, selle eest, et äh, erinevad äh, pereplaneerimise võimalused oleksid tagatud ja et naistel oleks võimalik vabalt aborti teha ja seda, selle eest tuleb võidelda nii Euroopas, El Salvadoris kui ka kogu maailmas. aitäh Miguel Urban Crespole ja järgmisena saab sõna Beatriz Becerra Pastarecha. aitäh, proua president El Salvadoris on äh, abordid keelatud, isegi kui naisi on vägistatud ja, ja nad on siis rasestunud. naised on ohvrid ja aborti vaadatakse kui mõrva, nii et abordi tegemine on mõrvakatse nüüd kuulsime noorest naisest, kes ähm, mõisteti kolmekümneks aastaks vangi sellepärast, et tema laps sündis surnult. siis on siin veel ka Theodora del Carmen Vasquez, äh, kes samamoodi vangi mõisteti. see on tõesti õudne ähm, ebaõiglus, mis seal valitseb, tegemist on kõige vägivallarohkema riigiga piirkonnas, kus vägivald on niigi väga palju levinud ja see on tõesti väga raske olukord, sellepärast et vägivald takistab arengut, ei ole tagatud ka soolist võrdõiguslikkust ning naised maksavad selle kõige eest oma tervise hinnaga ja ma loodan, et siin kojas me jõuame kokkuleppele selles osas, mida on nõudnud ka ÜRO kõrge esindaja. abort ei tohi olla karistatav ja tuleb tagasi pöörata need otsused, mis praegu on El Salvadoris vastu võetud. aitäh, Beatriz Becerra Pastareche ja järgmisena saab sõna Soraya Post, palun. suur tänu. ma tahaksin küsida Salvadori ametivõimude käest, kes teie olete, et teie otsustate naiste keha või naiste elu üle, kuidas nurisunnitus võib olla kriminaliseeritud meie parlamendisaadikutena? oma demokraatlike väärtustega ja austades inimõigusi, ähm, oleme otsustavalt vastu kõikidele inimõiguste rikkumistele. riikidel ja kirikutel ei ole inimväärikuse üle prioriteeti. minu keha on minu keha ja ma ise otsustan, kas ma teen aborti või mitte. kõik naised maailmas äh, saavad ise või peaksid saama ise otsustada äh, see selliste küsimuste üle. Salvadori ametivõimud, palun laske naised vanglast välja. tühistage need äh, seadused, mis nõuavad, et haiglad teataksid äh, naiste terviseprobleemidest politseile. me oleme otsustavalt kõikide naiste õiguste rikkumise vastu mina olen tugev feminist, ma olen poliitik ja ma kutsun üles olema solidaarsed kõigi naistega maailmas ja nõudma, et me saaksime ise otsustada oma keha üle. täna kuulsime Theodora Vaskesest, tema ähm, apellatsioon lükati tagasi ja ta peab veel kolmkümmend aastat vangis olema, see on täiesti häbiväärne. härra Jurek, kas teie arvates on see õiglane, kui naine pannakse kolmekümneks aastaks vangi? häbi teile! Post, teile on esitatud sinine korti. proua Post, teil on sinine kaart. härra Lükke, Lükke esitab teile sinise. härra Lükke härra Lükke halua esitada teile. härra Lükke tahab esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas olete valmis vastama? ei. valitatavasti härra Lükke. kahjuks härra äh, Lükke, proua Post ei ole valmis vastama teie sinise kaardi küsimusele. No, prawo do odpowiedzi. Jury Kota podał dwie lata. Jest Jury Kota. no nii, tilanne on nüüd siis see, et jätkame puh-. nüüd siis jätkame kõnelejatega. härra Lüke soovis esitada sinise kaardi küsimuse proua Soraya Postile, aga proua Soraya Post ei olnud valmis sellele vastama. nii et äh, siis järgmisena saab sõna Ang-, Agnieszka Kozlovska-Rajevitš, palun. suur tänu, president, daamid ja härrad täna me räägime El Salvadorist, see on väike riik Kesk-Ameerikas. tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal eh, viidi seadusesse sisse sellest riigist täielik abordikeeld. see tähendab, et isegi kui naist on vägistatud, ei saa ta rasedust lõpetada. ta ei saa äh, aborti teha ja El Salvadoris tõlgendatakse neid seadusi nii, et ignoreeritakse inimeste põhiõigusi, isegi naised, kes on kannatanud noorisünnituse või iseenesliku abordi tõttu ähm,, määratakse äh, vangi, saadetakse vangi, süüdistatakse neid äh, kriminaalkuriteos ja see on tõsine probleem naiste jaoks. nüüd paljud naised on selle tõttu ka äh, enesetapu teinud ja see on isegi tavaliseks muutunud, sellepärast et ähm, komplikatsiooni tõttu on äh,, on oht ka, et naised ähm, surevad äh, ja lihtsalt naised ei saa ametlikult arsti juurde pöörduda. seetõttu kutsun üles Salvadori võime vabastama eh, selliste niinimetatud kuritegude eest süüdi mõistetud naised vanglast, sest rahvusvahelise õiguse järgi sellist kuritegu pole olemas. ja härra Jurek, äh, tahaksin loota, et Poola seadused kunagi ei hakkaks sarnanema El Salvadori seadustele, sest me ei taha, et sajad tuhanded naised kannataksid, nad on selle nimel ka tänaval demonstreerinud. härra Jurek tahab esitada teile sinise kaardi küsim-, küsimuse. proua Koslova Raievitš, kas olete valmis härra Jureki sinise kaardi küsimusele vastama? olete mm? -hmm. härra Jurek, palun. Słyszała pani przed chwilą, że dziecko jest częścią... Suur tänu, austatud kolleeg Te kuulsite äsja, et laps on naise kehaosa. ja muide, teie poliitika on siin süüdlane, miks te ei võta midagi ette? kui äh, elu õigusele on ohus, vabandust, õigus elule on ohus. austatud kolleeg on teatavaid erandeid äh, Poola seadustele ja just nimelt ähm, see ongi viltu El Salvadori äh, õigusega. tegelikult seadusega saab arvesse võtta seda, et äh, naine on tegelikult ka ikkagi inimhing. suur tänu ja nüüd siis fraktsioonide nimel kõnelejad kõigepealt sotsiaaldemokraadi ja demokraatide pärast Francisco Assis. suur tänu, lugupeetud juhataja. Theodora del Carmen Vasquez ähm, on nüüd kümme aastat olnud trellide taga ja on mõistetud vangi kolmekümneks aastaks ja milles on ta süüdi? ta sünnitas äh, surnult sündinud lapse ja veel äh, seitseteist naist äh, on samas vanglas. Õnneks on Euroopa Parlament äh, olnud Theodora del Carmen Vaskese juhtumi osas alati väga selgete seisukohtadega ning ka toetanud las seitseteist ähm, rühma ehk siis teisi seitseteist naist, kes istuvad samas vanglas sarnaste süüdistustega. me tahaksime saata sõnumi Salvadori rahvale, kes on hakanud rääkima abordi dekriminaliseerimisest. kodanikuühiskond peaks olema uhke selle üle, et on tehtud selliseid algatusi ning pöördutud parlamendi poole, et abordiseadus oleks inimlikum. me loodame, et Salvadori ametivõimud tegutsevad otsusekindlalt nii selles suunas ja lõpetavad selle inim-, ebainimliku karistuspoliitika. suur tänu, härra siis proua Mliinal, palun. suur tänu, proua juhataja, konservatiivsed jõud El Salvadoris peavad naisi ja tüdrukuid inkubaatoriteks Nad arvavad, et ja, ja see, ja seetõttu äh, naised äh, jäävad äh, katkenud raseduse ja nurisünnituse tõttu vanglatesse aastakümneteks, see on tõeline õudusunenägu. aga see ei ole unenägu. see on iga päev El Salvadori naiste ja tüdrukute elus aastal kaks tuhat seitseteist ja nendele siin kojas, kes ütlevad, et äh, see ei ole meie asi ja tegelikult äh, sellise poliitilise tegevusega päästetakse elusid, tahaksin ma küsida teilt, et kui paljud naised ja tüdrukud peavad hukkuma, enne kui teie mõistate, et tegemist on küünilise inimeste tapmisega ning äh, mõrva õigustamisega. ma ei tea, kuidas teiega lood on, aga mina neid naisi ja tüdrukuid küll ei jäta. suur tänu, proua Liinar ja härra Randke, palun. proua Randke. Theodora ja Evelyn on kaks naisterahvast, kes on kannatanud väga oma elus, mitte ainult ei ole nad kannatanud nurisünnituse tõttu, nüüd on neid süüdistatud mõrvaks ning mõistetud aastakümneteks vangi. Salvadori ametivõimud, vabastage Theodora, Theodora Evelyn ja kõik teised, kes on nurisünnituse tõttu vanglas. praegune El, El Salvadori õigus on äh, misoküünia seaduse kujul äh, ja tõeline võimudemonstratsioon naise keha üle. sõltumata sellest, kus naine on sündinud, naise keha kuulub naisele endale ja mitte riigile ja meestele, kes arvavad, et nad teavad, mida sellega teha. naistel on õigus oma kehale, minu keha, minu õigused. kiitos äh, Terri Randkelle ja sitten seura-. suur tänu, proua Rentke ja järgmisena saab sõna proua Kassiä Peres. suur tänu. Theodora del Carmen Vasquez on üle kümne aasta juba vangis olnud. kümme aastat trellide taga, sellepärast et ta kaotas oma tütre, kes sündis surnuna. El Salvadori ametivõimud on kinnitanud, et ta jääb vangi kolmekümneks aastaks. El Salvadori naisi kriminaliseeritakse, mitte Teodora juhtum ei ole ainus, üle kolmekümne juhtumi võime me näiteks tuua, kes on nurisünnituse tõttu jõudnud vanglasse, ilma et nende õigusi oleks kaitstud. me ei saa lubada, et äh, naistelt võetakse ära nende vabaduse, vabadus lihtsalt sellepärast, et äh, et nad on naised ja me räägime siin inimõigustest, õigustest, seksuaal- ning reproduktiivõigustest, mis peavad olema tagatud naistele üle kogu maailma. Nende võitlus on meie võitlus ja meie keha on meie vabadus ja meie õigus, me võitleme selle nimel üle kogu maailma. suur tänu, proua Garcia Perez, nüüd siis vaba mikrofoni moor ning esimesena saab sõna Stanislav Boltšak. palun paní předsedající když dokončil svoji řeč pan kolega jurek. kui härra jurek lõpetas oma kõne siis äh, mul oli tunne et ta rääkis äh, millestki täiesti muust ta ei rääk- maininud kordagi solidaarsust naistega ega ei mõistnud et äh, kui laps sünnib surnuna siis see on midagi muud kui abort mina ei ole loomulikult äh, abortide eestvedaja, aga arvesse tuleb võtta teatavaid asjaolusid siiski. ma tahaksin näidata üles oma solidaarsust nende naistega El Salvadoris, kes kannatavad sellise õigusraamistiku tõttu. ja ma arvan, et äh, see õigusraamistik äh, väärib hukkamõistu kõigi poolt, ka Poola dogmaatikute poolt. härra Põltšak Marek Jurek soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas olete valmis vastama äh,? härra Marek Jureki sinise kaardi küsimusele, härra Boltšak, ei ole mm. -hmm. selge, siis läheme edasi. härra Nikola Caputo, palun. suur tänu. see arutelu abordi teemadel on ähm, teema, mis on seotud äh, südametunnistuse, kultuuri, äh, religiooniga, äh, aga kuskil on piir, millest ei tohi üle minna. naiste õigused ning väärikus peavad olema tagatud ja Salvadori õigus piirab selliseid õigusi. Evelyn Cruz mõisteti aastakümneteks vangi iseenesliku abordi tõttu ja väga paljud Euroopa Parlamendi liikmed on öelnud juba, et naistel peaks olema õigus seksuaalsele ning reproduktiivtervisele ja antud juhul näeme me, kuidas inimõigusi rikutakse ja seda teevad Salvadori, Salvadori ametivõimud. Euroopa Parlament peab andma endast parima ja tegema kõik selleks, et praegu nurisünnituse tõttu vangistatud naised saaksid jällegi vabadusse. suur tänu, härra Caputo. järgmisena saab sõna härra Marjas. suur tänu. see on uskumatu, mis El Salvadoris toimub. seaduse järgi nurisünnituse või iseenesliku abordi läbi teinud naine tuleb panna vangi. ja see ongi tänase arutelu teema. ma arvan, et kõik, kes siin saalis viibivad, saavad sellest aru. ei ole võimalik, et surnult sündinud loode Äh, oleks äh, kuidagi ema vastutus või ema süü. üheks iseloomulikuks juhtumiks, keda võib, mida võib siin näitena tuua, on Evelyn Beatriz Hernandez Cruz, kes äh, kolmekümneks aastaks mõrvas süüdi mõistetuna vangi mõisteti ja see on iga päev üle saja neljakümne seitsme naise on kinni peetud seetõttu ja kõik siin parlamendis, kõik on sellise asja hukkamõistu väärmisega vä päri. suur tänu, härra Notis Marias ja järgmisena saab sõna Kalle Puurtasun. suur tänu, tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksast aastast on abort olnud keelustatud ja, ja üle saja naiste on äh, süüdi mõistetud, äh, nad on äh, selle tõttu, sõltumata sellest, kas neid vägistati või nad tegid läbi nurisünnituse. Evelin peab veel kolmkümmend aastat vangis istuma. on väga oluline, et Euroopa Parlament nüüd nõuab nende vabadust ning, ning nõuab seda, et seadust muudetakse, et need naised ei peaks sellisesse olukorda enam sattuma. El Salvadori kongressis on juba tehtud selleks algatusi ning Euroopa Parlament peab seetõttu seda rohkem survet avaldama, sest et võimalus äh, midagi ära teha on olemas, El Salvador liigub õiges suunas ning äh, valimised on järgmisel aastal tulemas nii et äh, olukord võib tõesti muutuda, need naised võivad äh, saada taas vabadusse, mitte ükski naine ei tohi enam mitte kunagi sattuda trellide taha, sellepärast et äh, toime on pandud abort suur tänu, härra Uurdesson, meil on veel üks vaba mikrofoni voorukõneleja, härra Kaan. lugupeetud juhataja, tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksast aastast alates on El Salvadoris abort äh, kuritegelik, ükskõik millised olid selle tingimused. ja ka need, kes kannatavad nurisünnituse all, võivad kuni viiekümneks aastaks vangi sattuda. väga paljud naised on mõistetud süüdi ja paljud teised on rasedusega seotud komplikatsioonides surnud. abordivastane õigus äh, põhjustab ainult kannatusi äh, arvututele naistele ja nende perekondadele. ja El Salvadori kohus otsustas äh, ähm, Carmen Vaskasi koh-, süüdimõistva otsuse jätta jõusse ja naiste ja tüdrukute õigus äh, reproduktiivtervisele äh, kannatab selle abordi õiguse tõttu. me kutsume üles Salvadori äh, parlamenti toetama äh, abordi dekriminaliseerimise alast seaduseelnõud. me kutsume valitsust äh, praeguse seaduse osas kuulutama välja moratooriumi. me tahame saata sõnumi nendele naistele, te ei ole üksi, meie seisame teie kõrval selles võitluses. suur tänu, härra Khan ja härra Jurek soovib ka sõna, palun. ma tahaksin mainida siin kodukorra artiklit sada kuuskümmend neli ja vastata küsimusele, mis mulle esitati. suur tänu nimelt äh, Soraya Postile ja ka kolleeg Boltšakile tahtsin öelda, et me lähtume siin Amnesty Internationali andmetest, tegemist on organisatsiooniga, mis ka siin parlamendis kodanikuvabaduste orga-, äh, komisjonis on öelnud, et tegemist on organisatsiooniga, mis toetab aborti. nii et põhimõtteliselt last vaadatakse kui mingi naise keha lisandit, mida on võimalik äh, kas ära võtta või mitte, nii et palun ärge siin äh, sellist propagandat levitage. tästä Äh, artikla 164 mukaisesta puheenvuorosta. Mutta nyt sitten lopuksi... Jah, te lähtusite siis kodukorrapunktist 164, jah, ja nüüd kuuleme ära, mida on öelda volinik Vella. Thank you, madam speaker, president. suur tänu, president, austatud parlamendiriike. Euroopa Liit on täiesti teadlik sellest, et naisi mõistetakse süüdi ähm, mürgisünnituse tõttu ja sellel on väga tõsised tagajärjed. maksimaalne eh, kriminaalne kari, karistus eh, El Salvadoris määratakse paljudele naistele, kes on läbi teinud mürgisünnitusi ja seetõttu tahaksin öelda, et Euroopa Liidu eh, mure on, et kohtumõistmisel rakendatakse proportsionaalsust, ja õigusemõistmine oleks õiglane, menetluseeskirju täidetakse. Euroopa Liit on kohalike organisatsioonidega regulaarselt ühenduses, näiteks kodanikeühendusega, kes toetab naisi ja tütarlapsi kohtuprotsessi käigus. Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendi alusel on Euroopa Liit saanud ka juriidilist abi anda eh, inimõiguste organisatsioonidele reproduktiiv- terviseteenuste kättesaamatus on ka üks põhjusi, miks äh, naistel esineb sageli iseeneslikku aborti. oluline on naiste õiguste edendamine, kaitsmine ja see on Euroopa Liidu jaoks tähtis nii El Salvadoris kui ka mujal. täielik abordi keelustamine Euroopas, äh, vabandust, äh, El Salvadori seaduste järgi on murettekitav. naiste ja noorte tervis on ohus, eriti näiteks vägistamise äh, juhtumite tõttu. Euroopa Liit tõstatab neid küsimusi kõige kõrgemal tasandil Euro-, El Salvadoris ja nõuab, et naiste tõesti väga raske olukord paraneks. Cuidad Mujer programm, mille lõi na-, äh, El Salvadori valitsus, väärib toetamist, selle järgi võimaldatakse naistel ja tütarlastel reproduktiivterviseteenuseid saada ja oluline on ka naistele majanduslikke õigusi rohkem anda see on suur väljakutse mitte ainult äh, El Salvadoris, äh, vaid ka mujal ja Euroopa Liit on valmis aitama kõiki nendes küsimustes. kiidus komissari Velale ja suur tänu volinik Vele. olen saanud arutelu lõpetuseks kuus resolutsiooni ettepanekut ja arutelul on käesolevaga lõppenud hääletame täna kell kaksteist. istung on praeguseks ajutiselt peatud.